Läheme kiiresti proua Lunatšeki raporti juurde. tegemist homofoobia ning seksuaalse sättumuse soo identiteedi alusel toimunud diskrimineerimine, palun sõna raportöörile. suur aitäh, lugupeetud president, volinik, daamid ja härrad. ma tegelikult ei oodanud niivõrd palju kirju oma postkasti, üle neljakümne tuhande kirja, kus öeldi ei Lunatšeki raportile. minu veebilehekülge ka häkiti, ma ei tea, kes seda tegi, see võib olla tegemist, tegemist võib olla kokkusattumisega, aga ei pruugi. taoline vastuseis raportile, mis põhimõtteliselt räägib inimeste õigusest armastada ning elada oma elusid hirmuta on miski, mida ma tõesti ei oodanud ja see on ka põhjuseks, miks ma tahaksingi alustada oma raporti tutvustust sellega, et pöördun nende poole siin kojas, kes selle raporti vastu on. tahaksin küsida teilt, kas teie sooviksite, et teie poeg või tütar, teie vend või teie õde kardaksid jalutada käsikäes oma armsamaga tänaval. kas te tahate, et nad kardaksid ütelda kolleegidele tööl esmaspäeva hommikul, kellega nad käisid pühapäeva õhtul kinos või kas te tahate, et teie sõbrad kardaksid teile ütelda, et nad on abi, armunud äh, Äh, meeste puhul siis meestesse ja naiste puhul naistesse. ma usun, et ei, seda te ei taha. ma usun, et te ütleksite neile sõpradele, et miks sa ei räägi minuga, miks sa kardad. ja sellest see raport räägibki. selle raportiga tahan tagada, et äh, lesbid ja geid äh, LGBT inimesed Euroopa Liidus saavad elada oma elu hirmuta, diskrimineerimiseta, et nendega neid sallitakse, nad saavad nii era- kui tööelu elada väärikalt. tegemist ei ole mingite eriõigustega, mida mainiti e-kirjades, mida ka teie tõenäoliselt olete saanud. ei, tegemist ei ole eriõigustega ega privileegidega mitte mingil juhul. see raport ei kutsu üles eriõigusi andma. ma tahaksin äh, esitada väljakutse kõigile neile, kes siin kojas suudavad välja tuua ainult ühe sellise õiguse, räägitakse siin raportis ja millega antakse LGBT inimestele privileege. kui te suudate nimetada ühe õiguse, ähm, äh, mida teistel äh, vähemuste diskrimineeritud isikutel ei oleks, room, romadel või kellelgi teisel, õigus äh, käia koolis, õigus, et neid ei peeta vaimselt haigeteks õigusele jagada oma elukeelega. head kolleegid, Euroopa Liidul on strateegiad võitlemaks diskrimineerimise vastu romade puhul ja puuetega inimeste puhul. sellel parlamendil see parlament on juba kümme korda pöördunud komisjoni poole ja nõudnud teekaardi homofoobia vastu ning LGBT inimeste diskrimineerimise vastu. siiani seda tehtud ei ole ja see on ka põhjuseks, miks Liibe komisjon otsustas äh, selle sammu astuda ning nõuda seda. me teame, et olukord on äh, halb, inimõiguste äh, amet Äh, koostöös küsimustega, millele vastas kuuskümmend kolm LGBT inimest ning äh, üle kuuekümne protsendi neist kardab äh, tänaval käsikäes jalutada ja viitekümmet protsenti neist ahistatakse ja ühte neljast on kas rünnatud või ähvardatud vägivallaga viimase nelja-viie aasta jooksul. tegemist on homofoobiaga, head kolleegid, ning seda me ei saa enam sallida Euroopa Liidus. väga, nii paljud meist äh, lesbid, geid, LGBT inimesed on elanud liiga kaua kartuses, me peame sellele reageerima ning asi ei ole selles, et me peaksime ütlema liikmesriikidele või suruksime, ületaksime nende, astuksime nende pädevust äh, valdkonda, ei siin on kirjas, et see, äh, selle poliitika raames me peame kinni pidama liikmesriikide ja Euroopa Liidu ametite pädevusest, aga me peame tegutsema. siin raportis me ütleme sellele komisjonile ka järgmisele ning ka meile siin valimiskampaania aastal, et me peame töötama selle nimel, et võidelda hirmu vastu ja tagama, et inimesed Eh, keda rünnatakse seetõttu, et eh, nad on lesbid või geid, eh, pöörduksid politseisse, me peame tagama, et politsei mõistaks neid ning et neid uuesti ei ahistataks. samuti peame tagama, et näiteks koolides ja liikmesriikides jagatakse häid tavasid ja räägitakse sellest LGBT inimesed on siin mandril olemas, ka nende perekonnad on siin ning neid, neid ei tohiks enam diskrimineerida, aitäh! suur aitäh, proua Lunatšek, nagu te äh, võite isegi arvata, on väga palju sõnavõtusoove vaba mikrofoni all ja ma annan teile kõigile sõna, aga rohkem ma sõnavõtusoovi ei võta ning alustan proua Zaborskaga. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Správa pani Lunaček, tak ako to už aj pred chvíľočkou povedala, E, rozdeľuje verejnú mienku v členských štátoch a myslím si, že pri... suur tänu. see raport on e, seotud teemaga, mis lõhestab inimesi Euroopa Liidus ning ma arvan, et homme näitab see ka lõhestust siin parlamendis. mina toetan muudatusettepaneku number üks poolt, mis on alternatiivresolutsioon. minu valijad toetavad seda, mina toetan põhiõiguste doktriini Euroopa Liidus, mina toetan komisjoni, parlamendi ja liikmesriikide tööd selleks, et kõik põhiõigused oleks kõikidele kodanikele tagatud Euroopa Liidus, toetan põhiõiguste jõustamist ning tasakaalu õiguse vahel kasutada oma võimalusi ning teiste põhiõiguste vahel. aitäh, palun, härra Cashman lugupeetud juhataja, küsimus ei ole selles, et me annaksime LGBT inimestele rohkem õigusi kui teistele, vaid küsimus on võrdõiguslikkuses. võib-olla teile ei meeldi need inimesed, kuid ühiskonda hinnatakse selle järgi, kuidas vähemusi koheldatakse ning kakskümmend kaheksa Euroopa liikmesriiki on siin, näitavad üles suuri puudujääke, me peame astuma konkreetseid samme, et võidelda viha ning diskrimineerimise vastu kahekümne esimesel sajandil on diskrimineerimine nördima panev, miks LGBT inimestel ei oleks võrdsed õigused äh, mitte rohkem õigusi, aga võrdsed õigused. minu valijad ootavad, et ma oleksin julge ja põhimõtteline ning teeksin õigeid asju ning mina toetan Lunatšeki raporti, sest meie ühiskonnana oleme äh, võrdõiguslikud ning tsiviliseeritud või mitte siis. kutsun parlamenti üle, mitte üles välja viskama seda, mida äh, terved põlvkonnad on püüdnud saavutada ja püüavad edaspidigi saavutada. aitäh palun, proua Bilbao. suur tänu. mina toetan seda teekaarti, et kaitsta Euroopa kodanike põhiõigusi, keda täna ohustatakse pool LGBT kodanikkonnast Euroopa Liidus on mingisuguse rünnaku ohvriks langenud viiskümmend protsenti vägivaldse rünnaku ohvriks ning selle eest äh, äh, kaitstud olla on põhiõigus. Euroopa institutsioonid peavad sellel teel valgust näitama ning me peame elama ajal, kui LGBT inimeseks olemine on vastuvõetav, mitte et need inimesed pandaks vangi, nii et äh, me peame kaitsma kõiki sorti vabadusi, sest muidu leiame, et meie enda vabadus on ohus. Äh, aitäh, äh, Ira Sabal-Petia, palun. suur tänu minul on väga hea meel, et seda raportit siin parlamendis esitletakse, sellepärast ma loodan, et see aitab kaasa homofoobia ja diskrimineerimise vastases võitluses. ma arvan, et liikmesriigid peaksid rakendama positiivset poliitikat, et LGBT inimeste diskrimineerimise vastu võidelda ning nende õigusi kaitsta. Portugal näiteks või teised riigid, loodan, mõtlevad sellele järele, sellepärast et seal nähakse ette Eh, referendum et tagada võrdsed õigused kõigile. väga oluline on rõhutada, et eh, õigusi ei tohi tegelikult referendumile panna. nii äh,, proua Morvai, kas teil on kodukorda puudutav küsimus? kõnelejale ei ole mikrofoni. Can you explain your point of order? kas te võiksite selgitada oma küsimust? jah, muidugi Äh, milline on teie poliitika äh, sinise kaardi küsimuste suhtes ja mida kodukord ütleb selle kohta? Te nägite, et ma tõstsin sinise kaardi üles, aga te äh, jätsite selle täiesti äh, kõrvale. ma selgitasin enne, et annan kõikidele sõnasoovijatele sõna vaba mikrofoni voorus, kuid ei anna sinise kaardi võimalust selleks, et meil oleks tsiviliseeritud arutelu siin plenaaris, nii et te võite sõna paluda vaba mikrofoni voorus, kuid ma ei luba sinise kaardi küsimusi selles arutelus uh,. I will ask mis nüüd härra Kelly, palun. For his intervention suur tänu. see ei ole esimene kord, kui me seda teemat siin parlamendis arutame ja ilmselt ei ole see ka viimane kord. tihtipeale neljapäeva pärastlõunati arutame seda, mis toimub teistes riikides, eriti just äh, selle suhtumise üle, äh, mis äh, on Venemaal ja Aafrikas, me peame olema väga ettevaatlikud siin, et kõigil oleksid võrdsed võimalused Euroopa Parlamendis ja liikmesriikides, nagu härra Cashman ütles. ja me peame neid inimesi austama. mina olen ise sportlane ja mul on hea meel, et palju jalgpallureid näiteks on öelnud, kuidas nemad suhtuvad sellesse teemasse. ja me peame kõik siin olema tolerantsed, me peame järk-järgult tagama võrdsed õigused kõikidele. aitäh. palun nüüd Kornelia Ernst, Ernst. ja, aitäh ja kõigepealt Ulrikele ka suur tänu sulle selle julge raporti eest, see tuleb õigel ajal ja see ka näitab, et inimõigused ei ole mingisugused eriõigused, vaid need äh, korraldavad meie elu ja nimelt sellel alusel, et kõik inimesed on võrdsed. ja kui see parlament mingi olulise panuse peaks Euroopa tsiviilsesse arengusse andma, siis just selles valdkonnas on meil see võimalus. mina toetan seda raportit sellepärast, et äh, see võitleb äh, LGBTI inimeste diskrimineerimise vastu, ükskõik kuidas nad siis elavad, kas kaks naist mees, kaks meest koos, meie leiame, et see diskrimineerimine peaks äh, lõppema ja kõik need äh, vihakõned peavad lõppema, sellepärast et mina leian, et see raport tõesti toetab äh, võrdväärsust tavalises elus, nii nagu elu on. igaüks elagu nii, nagu ta tahab ja see on normaalne ja siin ei tule hakata mm, mingisuguseid küsimusi esitama see on seotud inimväärikusega ja inimväärikus peab olema ka meie tööde keskmes. veel kord suur tänu ja jätkame võitlust. suur tänu, kolleeg Morganti. proua president, ma arvan, mitte keegi siin ei toeta diskrimineerimist ja see kehtib ka positiivse diskrimineerimise kohta, see on ka diskrimineerimine, see ei ole aktsepteeritav. et ma ei tea, miks LGBTI inimesed peaksid mingisuguseid eh, eriõigusi saama, et nemad peaksid saama erilise õiguse, eh, võrdõiguslikkuse, ei, see kehtib eh, kõikidele, mitte mingisugust diskrimineerimist ei tohiks olla mingisuguseid eelisõigusi ei äh, tohiks tekitada. aga kui komisjon leiab, et näiteks äh, homoseksuaalide vastastikune tunnustamine peab aset leidma ja vastavate õigusaktide äh, vastastikune tunnustamine peab aset leidma, siis mina toetan kõikide võrdset äh, kohtlemist, võrdseid õigusi kõigile, mitte ainult LGBTI-dele, kelle küsimust praegu siin nii emotsionaalselt diskuteeritakse. aitäh, kolleeg Metsala! aitäh! see raport saadab meie ühiskonnale väga olulise sõnumi, nimelt et LGBTI inimeste diskrimineerimine on täiesti vastuvõetamatu. eelmisel nädalal ma olin äh, ka kõnelejaks sellel teemal, meid, me olime kaasatud vägagi kasulikesse aruteludesse, kus me rääkisime selle raporti äh, tasakaalustatusest ja see raport on kooskõlas ka lähimuspõhimõttega. see ei riku kuidagi liikmesriikide pädevusi ja õigusi, mis neil on oma õigusloomes ja vaatame, mida see raport ei tee. ta ei too sisse mingisuguseid õigussätteid, uusi õigussätteid, ükski liikmesriik ei ole kohustatud äh, oma pereõigust äh, kohandama. ühtegi isikut ei, ähm, ei diskrimineerita ja meie eluviisi, meie tegevusse kuidagi ei mõjuta. aga see tagab, äh, see raport tagab kvaliteedise elu kõigile ja meie kutsume komisjoni üles e, koostama teekaarti, võitlemaks, e, võitlemaks homofoobia vastu ja e, LGBTI inimeste diskrimineerimise vastu ja ma kutsun kõiki üles seda raportit toetama, aitäh. kolleeg Borsellino, palun. kolleeg Borsellino ei ole siin kolleeg Tomson. aitäh, proua president. Euroopa koostöö rajaneb äh, võrdõiguslikkusel äh, ja demokraatial ja sellegipoolest viimased uuringud näitavad, et äh, LGBTI inimesi diskrimineeritakse nii töökohtadel kui ka ühiskonnas. üks, ühte neljandikku Äh, nendest inimestest on isegi avalikkuses äh, rünnatud ja seetõttu on äh, tõesti viimane hetk, et komisjon ja nõukogu võtaksid midagi ette sellise diskrimineerimise vormi vastu. Euroopa Parlamendis me oleme alati nõudnud ähm, kõikehõlmavat poliitikat homofoobia vastases võitluses ähm, Euroopa Liidus. ja seetõttu me kutsume üles Euroopa Komisjoni looma teekaarti, võtma vastu uusi algatusi selleks, et tagada, et komisjon tagaks, et äh, liikmesriigid olemasolevaid äh, sätteid selles valdkonnas ka äh, respekteeriksid. ja mina loodan, et Euroopa Parlament meie liidu aluseks olevat väärtuste poolt seisab. aitäh ja nüüd kolleeg Morvai, palun. suur aitäh, lugupeetud president selles arutelus äh, on mitmed inimesed sõna võtnud ja kõik rääkisid Euroopa Liidust kui vabaduste alast, võrdsuse alast ja kohast, kus võideldakse diskrimineerimise vastu. Need on meie mõtted, meie ideed ja võib-olla kõik arvavad, et nii see peabki olema, aga kui me praktikas vaatame, mis toimub, siis tegelikult olukord on hoopis teistsugune, eriti mis puudutab eh, eri liikmesriikide kodanikke. ei ole tõsi, et Euroopa Liidus ei ole diskrimineerimist ja ei ole õige, et Euroopa Liit on näidanud meile seda, kuidas võidelda ju diskrimineerimise vastu. vaadake neid naisi, kes töötavad rahvusvahelistes ettevõtetes, vaadake neid isikuid, kes töötavad proua Linne, Lunatšeki koduriigis või vaadake äh, neid samu inimesi, kes äh, töötavad Saksamaal, meil teenivad need inimesed kakssada viiskümmend eurot, aga Saksamaal või Austrias viis või kümme korda rohkem. ja nad on ka palju paremini oma töökohal kaitstud. see on see, mida me peaksime tegema, siin me peaksime võitlema diskrimineerimise vastu Euroopa Liidus. kolleeg Murphy, palun. aitäh, president nii nagu äh, paljud äh, parlamendiliikmed, äh, siis ka mina olen saanud väga palju e-kirju, kus öeldakse, et siin ähm, seetõttu, et kutsutakse homofoobia vastasele võitlusele, tegelikult rikutakse õigust sõnavabadusele. aga tegelikult need vastased on sõnavabaduse vastu, isegi avalikus meedias on keelatud mõningatel inimestel esineda siin on tegu äh, rünnakuga Iirimaal paremäärmuslike poliitiliste jõudude poolt ja üritatakse sellega seda arutelu äh, väänata refen-, äh, vastava referendumi kasuks. kui öeldakse, et samasooliste abielu on satiir, siis see on sõnavabaduse vastasus ja homofoobia. ja mõned ja kui mõningad organisatsioonid võitlevad samasooliste vaba äh, abielu vastu, siis, siis äh, see on homofoobia ja sellised fenomenid peaksid kaduma meie elust. aitäh ja nüüd kolleeg Paska. suur tänu. president, volinik, meie ühiskond rajaneb inimväärikusel, võrdväärsusel ja inimõiguste kaitsmisel minu koduriigi kodanikud jagavad neid väärtusi ning rahus nad arendavad välja ühiskonda, mis eh, rajaneb perekonnal ja nad austavad üksteist, üksteise õigusi ja vabadusi ja ka demokraatlikke õigusi. Nad on uhked oma juurte ja traditsioonide üle ja nad ei leia, et nad peaksid kedagi diskrimineerima, nad ei ole homofoob-, homofoobid ja seetõttu ma olen veendunud, et äh, proua Lunatšek, teie raport ei puuduta minu koduriiki, aitäh. gospođo predsjednice, evo kao kršćanski demokrat naravno da se zalažem. kolleeg Stier. proua president, kristliku demokraadina mina toetan loomulikult iga inimese väärikuse kaitset ja seetõttu me ei peaks tolereerima homofoobiat, aga kui ma kuulan oma Hispaania kolleegi, kes Ähm, kes kritiseerib äh, kes kritiseerib seda, et äh, minu koduriigis toimus referendum ähm, põhiõiguse sätte muutmise vastu, mis puudutas äh, abielu kontseptsiooni, siis ähm, siis ma ütleksin, et Euroopa Parlamendi kaudu te ei hakka ju Horvaatia põhiõiguse, põhiõigust muutma ja seda, mis on seal öeldud äh, abielu kontseptsiooni kohta, te ei hirmuta mitte kedagi ja isegi äh, paavst Franciscus toetas seda abielu definitsiooni, nii nagu see meil on ja ja isegi geide ajakirjad kuulutasid ta välja aasta inimeseks, nii et seetõttu me peaks seda küsimust siin arutama. aitäh! kolleeg Porson drage kolegice i kolege ovih dana graani su nas zasipali mailovima. lugupeetud kolleegid hiljuti me oleme üle ujutatud äh, olnud äh, e kirjadest kus öeldakse et me soovime võrdseid õigusi lgbti inimestele see raport ei kutsu üles mingisuguseid lisaõigusi äh, sisse seadma, vaid lihtsalt kaitsma nende põhiõiguse. LGBTI inimesi diskrimineeritakse nende igapäevases elus, kakskümmend viis protsenti neist on olnud ainult silmitsi ka füüsilise vägivallaga ning ainult vähene osa neist äh, esitab kaebuse ka politseisse, see ei äh, sea meie ühiskonda heasse valgusesse, me peaksime rohkem teavet edastama meie koolides ja laiemalt ühiskonnas minu koduriik Horvaatia on väga heaks näiteks siinkohal, näiteks tudengeid on rohkem teadlik, teadlikustatud nende õigustest ja nii edasi, aga sellegipoolest, kolleegid, me peaksime rohkem ära tegema ja seetõttu me peame seda raportit toetama. ja toetama sellega ka Euroopa väärtusi. aitäh teile kõigile sõnavõttude eest ja nüüd ma paluksin, et volinik Andor võtaks sõna, palun. Mm, president äh,, Andor president, austatud parlamendiliikmed, ma sooviksin tänada proua Lunatšeki raportööri tema väga põhjaliku raporti eest. homofoobia ja transfoobia on tõesti rünnakud inimväärikuse vastu ja need ei ole ka kooskõlas äh, nende väärtustega, millele Euroopa Liit on rajatud komisjon on teadlik probleemidest, millega LGBTI inimesed Euroopas silmitsi on, siia alla käib ka diskrimineerimine, vägivald ja ahistamine ja me kinnitame, et me soovime oma pädevuste raames teha kõik, et nende fenomenide vastu võidelda. kuid pädevus siin osas ja vastutus jääb ikkagi liikmesriikidele mis puudutab nüüd kõige tõhusamat tegevust Euroopa Liidu tasandil, siis komisjon toetab äh, sihipärast äh, tegevust, äh, mille, millel oleksid konkreetsed tulemused, see puudutab siis õiguslikku kaitset selleks, et võidelda diskrimineerimise vastu. ja me soovime ka vastava teekaardi koostada, mis puudutab just õiguslikku poolt samuti. Ähm, me vaatame üle ka töödirektiivi ja kuriteo ohvrite direktiiv on veelgi üheks näiteks selle kohta, kuidas me soovime LGBT inimeste õigusi kaitsta. sellega me saame tõesti olukorda muuta. see ettepanek, mis puudutab võrd, võrdõiguslikkuse direktiivi, siis siin me soovime diskrimineerimise kohaldamisala laiendada mm, Äh, vastavalt artiklile üheksateist ja siia alla käiks siis ka seksuaalne orientatsioon ja äh, see puudutab siis ka juurdepääsu äh, kaupadele, teenustele, kool, haridust ja nii edasi. ja peale selle LGBTI inimeste elukvaliteedi parendamiseks on komisjon viimastel aastatel teinud väga tihedat koostööd liikmesriikidega selleks, et võidelda äh, Äh, diskrimineerimise vastu, me oleme osutanud ka finantsabi, oleme avaldanud erinevaid trükiseid. komisjon toetab rahaliselt ka vabaühendusi ja nende tegevust äh, selleks, et nad saaksid võidelda LGBTI inimeste õiguste eest Euroopa Liidus. mis puudutab ennetamise valdkonda ja tervishoiu valdkonda, siis äh, ka siin me peame stigmatiseerimise vastu võitlema ning tagama ka järgmiste inimestele võrdsed õigused tervishoiule. me oleme tegelenud selle küsimusega, oleme ka käsitlenud seda oma tegevuses, mis käsitleb tervishoidu, LGBTI inimeste tervishoidu ja oleme sellega tegelenud ka äh, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni äh, tegevuse raames me oleme ka võidelnud selle nimel, et rahvusvaheliste haiguste kvalifika-, eh, kataloogist võetaks eh, haigusena välja eh, transseksuaalsus kui haigus. meie jaoks on oluline, et LGBTI inimestel oleksid võrdsed õigused igal pool liikmesriikides ja me soovime, et liikmesriigid äh, toetaksid äh, nende õiguste edendamist oma pädevuste piires. ja äh, ma sooviksin veel kord tänada ja õnnitleda ka raportöörit, aitäh! aitäh, härra volinik! lugupeetud daamid ja härrad! arutelu proua Lunatšeki raporti osas on lõppenud, jätk-, hääletamine toimub homme kell üksteist kolmkümmend ja nüüd järgmine päevakorrapunkt. siin on tegu raport, äh, raportiga Robert Rochefortilt ja see käsitleb ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi kohaldamist ja kõigepealt ma annaksin sõna härra raportöörile.